tegema kõik selleks, et toetada neid, kes Pakistanis on valmis astuma terrorismi vastu. aitäh! palju tänu, proua volinik! meil on seitse resolutsiooni eelnõud, mida me hääletame kell üksteist kolmkümmend, aga nüüd liigume edasi, olukord Kambodžas ning üheks minutiks saab sõna proua Gomes. Land grabbing in the developing world is võitlus maa eest äh, on äh, väga hästi näha Kambodžas. Äh, sadu tuhandeid inimesi on jäänud ilma oma maast, oma kodudest, kohalikud omavalitsused ja ettevõtted on lihtsalt selle maa endale võtnud. selle küsimusega ei ole korralikult tegeletud eh, viimase maaõiguse läbivaatamise raames. see mm, suurendab ebastabiilsust, suurendab ebavõrdsust, ohustab säästvat majandusarengut eh, ning eh, seab küsimuse alla Kambodža valitsuse legitiimsuse. sammud astutakse ainult mõnede huvides, kas me toetame Kambodža valitsust nende sammudes või töötame selles suunas, et koostöös kodanikuühiskonnaga ehitatakse üles demokraatlikud struktuurid ning anta, selleks, et anda nendele, kes on oma maast ilma jäänud, ka kompensatsiooni ja eluase. kutsun üles volinikku hoidma silm peal ehm, olukorral Kambodžas, et nad eh, ei oleks, mängiks omapoolset rolli, eh, ei oleks kaasosalised kõiges selles, mis toimuvad aitäh, proua Breda, üks minut. palju tänu. ka minul on mm, olnud väga kurb vaadata kõike seda, mis Kambodžas on juhtunud äh, esimesel oktoobril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal mõisteti äh, süüdi aktivistid äh, kohalikus kohtus ning ka üks raadiojaam on saanud süüdistuse selles, et, et nad on ähm, eetrisse lasknud saateid, kus on kritiseeritud valitsust, see on, see on ainus süü, mis neile on ette heidetud. Kambodžas ähm, on ähm, väga muretavaldav äh, olukord, kus inimesi kiusatakse tagasi, taga enne tulevasi valimisi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal komisjonil on kavas saata valimiste vaatlusmissioon koha peale. eelnev valimiste vaatlusmissioon tegi mitmeid soovitusi selle kohta, kuidas äh, valimiste korraldust parandada, mis on heaks aluseks meie järgneval tööl härra Tšanak, üks minut. Come a long way from the murderous tyranny of the Khmer Rouge and the killing fields, but recent suur aitäh, äh, viimased sündmused näitavad, et vaatamata edusammudele on siiski vaja veel palju ära teha. Ähm, poliitiliste äh, vangide surm julgeolekujõudude käe läbi on väga murettekitav olnud viimasel ajal. lisaks sellele on äh, maapoliitika olnud väga murettekitav. hirmutatud on opositsiooniaktiviste, ECR fraktsioonina me, me tootame täie, toetame täielikult Euroopa Euroopa Liidu püüdlusi edendada äh, demokraatiat ja põhilisi inimõigusi Kambodžas, selleks et äh, sealsed inimesed saaksid protestida ilma hirmuta, et äh, valijad saaksid valida ja elada stabiilsetes kogukondades ilma selleta, et neid ähvardaks sunniviisiline ümberasustamine, aitäh! suur aitäh ja härra Mustalka, palun! suur tänu, president! mina tahaksin toetada kuue fraktsiooni äh, soovitusi, mis näevad inimõigusi tervikuna. see hõlmab siis äh, soli-, sotsiaalseid ja poliitilisi majanduslikke õigusi. ÜRO pakub erinevaid andmeid, nagu näiteks äh, inimarengu indeks, mis sisaldab ka sotsiaalseid ja tervishoiuandmeid. näiteks äh, Kambodža on äh, nende indeksite järgi äh, saja kolmekümne üheksas riik maailmas, samas Euroopa riigid on esikümnes ja nii edasi. mul tekib küsimus, et mida on Euroopa Parlament teinud selleks, et tagada seda, kuidas parandada inimeste õigust äh, väärikale elule, ma kardan, et mitte väga palju. järgmisena proua Lohpiller. maa jagamise poliitika Kambodžas on ebaõiglane ja meelevaldne. üle neljasaja tuhande inimese on kaotanud maa, kus nad elasid või nad on aetud sealt minema. peaminister Hun Sen teatas sel aastal, et lõpetatakse ebaõiglane maa jagamine, aga valitsust ei usaldata, arvatakse, et ta nii siiski ei tee. on mitmesuguseid äh, vanu äh, lahendamata maatülisid. me kutsume Kambodžat üles lõpetama seda ebaõiglast maa jagamist äh, praktikat, eriti tuleks üle vaadata Äh, praktika, mille käigus on antud maad äh, paarisajale ettevõttele ja võimaluse korral võtta see maa nendelt tagasi. inimesed, kes kaotavad oma maa, võitlevad oma õiguste eest ja siis hakatakse neid äh, taga kiusama. me kutsume üles andma vabadust kõikidele maaaktivistidele Kambodžas ettevõtted, mis saavad äh, kasu äh, sellest ebaõiglasest praktikast, äh, müüvad oma tooteid Euroopa Liitu. komisjon peaks uurima kõiki inimõiguste rikkumisi, mis on nende juhtumitega seotud ja peaks ka vastavalt reageerima. suur tänu, proua Lohpiiler ja härra Votson, palun tänan, äh, president, äh, peaminister. Hun Sen on olnud võimul Kambodžas kakskümmend seitse aastat, ta juhib äh, valitsust, mis on autoritaarne ja korrumpeerunud. kui ma käisin Kambodžas, siis ma nägin, et inimesed elavad meelevaldse valitsuse tegevuse hirmus. on natukene siiski olukord ka paranenud, suuresti tänu Euroopa Liidu poolsetele äh, püüdlustel, aga sellegipoolest äh, justiitssektor ei ole sõltumatu, äh, valimised ei ole õiglased, opositsiooniparteid äh, kutsuvad üles boikoteerima valimisi, aga igasugune boikoteerimine tooks kaasa sama olukorra kui Lukašenko võit Valgevenes eelmisel kuul me ei peaks pakkuma rahvusvahelist abi nende valimiste korraldamiseks. ma tervitan seda, mida ütles äh, parunes Ashton Mumsenando olukorra kohta, kes ähm, koos oma teiste demokraatidest kolleegidega mõisteti süüdi eelmisel kuul. komisjon ja nõukogu peaks ähm, avaldama survet äh, opositsiooniliidrite toetuseks Kambodžas. härra Kelam, palun suur tänu! Kambodža on teinud mõningaid edusamme demokraatia suunas, aga me oleme mures kodanike pärast, kes võitlevad inimõiguste eest ja keda koheldakse selliselt, nagu nad oleksid teinud riigivastaseid kuritegusid. just viis päeva tagasi mõisteti neli inimõiguste eest võitlejat vangi ja teiseks murepunktiks on see, kuidas riik viib läbi maakontsessiooni poliitikat. viimase kümne aasta jooksul on peaaegu pool miljonit inimest jäänud niimoodi ilma oma maast ja kodust, see on toonud kaasa vägivaldseid kokkupõrkeid ja süvendanud vaesust ma kutsun äh, Kambodža valitsust äh, üles lõpetama kodanikuõiguse äh, aktivistide tagakiusamist. me kutsume üles Kambodžat reformima valimisseadust nii, et see oleks kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja soovitustega. ja lõpetuseks peaks kehtestama moratooriumi sunnitud maakontsessioonidele järgmisena härra Weidenholzer, palun. tänan. käisin äh, Khmeri vaesusvastase partei küllakutsel Kambodžas äh, suvel ja nägin, äh, milline on see ebavõrdsus seal, kuidas korruptsioon süvendab vaesust ja kuidas läbi töötamata minevik endiselt on inimestel hingel ja kuna Kambodžas äh, toodetakse paljusid kaupu, mis maduvad ka meie turul, siis me peame pöörama oma pilgud äh, sinna. kui ei toimu liikumist demokratiseerumise poole, siis ei ole riigil perspektiivi. poliitilised algatused äh, tõkestatakse administratiivsel tasandil, sõnavabadust, kogunemisvabadust ei eksisteeri, poliitilised aktivistid on ohustatud tulevased valimised, mida eurooplased äh, jälgivad, võib tunnistada demokraatlikuks ainult siis, kui juba enne valimisi tagatakse minimaalne sõna- ja kogunemisvabadus, ainult äh, niimoodi on äh, võimalik seal õiglaselt kandideerida. suur tänu, üheks minutiks härra Rinaldi. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid Kambodžas eh, toimub eh, korruptsioon, seal on väga palju korruptsiooni, seal rikutakse eh, üksikud, üksikisikute õigusi, inimõiguste kaitsjate õigusi, seal on keskkonnaprobleeme ja parlamentaarse opositsiooni juht on põhimõtteliselt pagendatud, keelustatud ja lisaks sellele Äh, rahvusvaheline kogukond on lihtsalt tahaplaanile jäänud, nende hulka kuulub ka Euroopa Parlament. mina käisin hiljuti delegatsiooniga Kambodžas ja äh, ma nägin, milline on seal äh, olukord, ma leian, et komisjon ei ole olnud piisavalt robustne oma lähenemises. ma tahaksin, et Kambodža teemat arutataks ka teistes institutsioonides ma arvan, et me peame tagama eh, selle, et Sam Ransi saab enne valimisi oma, eh, sinna tagasi pöörduda. suur aitäh ja ECR fraktsiooni nimel proua Kööling, palun. suur aitäh. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on Kambodža eh, inimõiguste olukord selline, mis järjest halvemaks muutub. praegusel hetkel võetakse inimestelt ära endiselt maad ja poliitilisi aktiviste ja inimõiguste eest seisjaid kriminaliseeritakse Ähm, äh, Tšuktvuti ja teiste äh, juhtumid näitavad, kui murettekitav inimõiguste olukord seal riigis on. Äh, agroindustriaalsete kontsessioonide andmine ettevõtetele on murettekitav, lisaks ebapuuduv majutus inimeste jaoks ja põllumajandustööstus Kambodžas on toonud kaasa selle, et väga palju inimõigusi ja vabadusi on rikutud. see on toonud kaasa selle, et juurdepääs põllumajandusmaale ja karjamaale on vähenenud, inimesed on kodust välja tõstetud ja inimestel ei ole enam elatusallikaid Kambodža äh, loodusressursside ja maa äh, arendamine võiks tuua kaasa oma äh, inimeste eludele positiivseid tagajärgi, kui seda tehakse õigesti ja korrektselt ja vastavalt äh, valitsuse äh, inimõigusalastele kohustustele. Äh, ma kutsun üles seal riigis austama kõikide inimeste õigusi ja vabadusi ja ka rahumeelse demonstratsiooni õigust, aitäh. ja seda eriti just enne valimisi, suur tänu. suur aitäh ja nüüd teised kõnelejad, härra Kukan, palun. suur aitäh, inimõiguste kaitsjate hirmutamine ähm, ja ähm, valitseva klassi poolt äh, poliitiliste vabaduste ülevõtmine Kambodžas on murettekitav äh,. Äh, Bonsuman ja teised aktivistid on mõistetud äh, hiljuti kahekümneks aastaks vangi. Need ja paljud teised kohtuasjad on ainult poliitiliselt motivi-, motiveeritud. Äh, meie peame tundma muret inimõiguste olukorra pärast Kambodžas ning nõudma valitsuse kriitikute vabastamist Euroopa Liit on üks Kambodža kõige suuremaid doonoreid ja eh, meie jaoks peaks olema Kambodža praegune inimõiguste olukord eh, häirekellaks, eriti just tuleva Ida-Aasia tippkohtumise valguses, mis peaks leidma selles riigis aset novembris, aitäh, lugupeetud president! aitäh, härra Kukan, teile! ja nüüd saab üheks minutiks järgmiseks sõna proua Gretu. suur aitäh, lugupeetud president, ma arvan, et Euroopa Liit kui Kambodža peamine ähm, doonor peaks olema järjepidevam äh, selles, et äh, me peame äh, valitsevat Äh, riigi juhtkonda suunama äh, valimisreformi läbi viima. demokraatia Kambodžas on muutunud hapramaks ja seda enne järgmise aasta valimisi, ma arvan, et me peaksime Euroopa Komisjoni poolelt äh, survet avaldama selleks, et valimised toimuksid demokraatlikult ja vastavalt ÜRO konventsioonidele. kasutatud on liigset vägivalda protestijaste vastu ja toimunud on massilised väljatõstmised, me nõuame koheselt kõiki režiimi kriitikute vabastamist ja opositsioonile vabaduse andmist. suur aitäh! aitäh, proua Gretu teile ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Vikström. suur aitäh, lugupeetud president! veidi aega tagasi külastasin ma oma kolleegi ja sõpra äh, Musakur Samreisi äh, parteist Kambodžas ja see, mida ma seal riigis nägin, oli tegelikult õudust tekitav. Need pildid jäävad äh, mulle mällu tõenäoliseks elu lõpuni. paljud perekonnad on langenud maa ja maja konf-, konfiskeerimiste ohvriks, äh, äh, maad on inimesed ära võetud, mille äh, nimel nad on põlvkondade kaupa tööd teinud ja inimestele ei ole selle kõige eest kompensatsiooni makstud, nad on jäetud täiesti ilma kõigest, neil ei ole ei mingeid õigusi ega neid ka ei toetata. Euroopa Äh, programm Kõik peale relvad on põhimõtteliselt väga hea programm, kuid reaalsuses on tegelikult äh, see toonud kaasa endaga negatiivseid tagajärgi, me räägime siin suhkrust ja teistest põllumajandustoodetest, seda sellepärast, et suured suhkrutootjad on äh, inimeste maa endale võtnud ja põllumajandusmaa endale haaranud tuhanded perekonnad on seetõttu kodutuks jäänud ja seda ainult sellepärast, et on tahetud teha ruumi suhkruistandustele ja Euroopa Liidu lepe tegelikult äh, toob kasu nendele suhkruettevõtetele ja seetõttu ma arvan, et Euroopa Liit peaks lõpetama selle leppe ja peaks sundima Kambodžat äh, võimaldama seda, et Sam Rainsy opositsiooni juht saaks äh, enne valimisi oma koduriiki tagasi pöörduda. ja nüüd liigume edasi vaba mikrofoni vooru juurde, härra Šogor, palun üks minut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 ei saa tegutsemisluba, see kõik tähendab seda, et valitsus äh, tallub demokraatlike väärtuste peal jalgupidi ja Euroopa Liit kui kõige suurem doonorriik äh, peab midagi tegema. me ei saa lihtsalt äh, kõrvalt vaadata, kuidas seal inimeste õigusi kõige räigemalt rikutakse. järgmise aasta suvel peavad Kambodžas toimuma demokraatlikud äh, valimised, muidu tuleks vaadata üle kaubanduskokkulepe Euroopa Liiduga ja seal äh, sisalduvad äh, kaubandussoodustused. proua Makovei järgmisena, palun. president. austatud president, Pariisi rahulepingust alates üheksakümne esimesel aastal on Kambodža astunud samme selleks, et jõuda demokra-, liikuda demokraatia suunas, viimastel aastatel on siiski olnud tagasiminekuid avatud demokraatialt ning on avatud uks ähvardamisele, vägivallale. olles kõige suurem abiandja Kambodžale, peaks Euroopa Liit avaldama survet Kambodža valitsusele, me peaksime kasutama ära selle mõju ja kutsuma üles Kambodžat muutma oma valimisprotsessi selleks, et tagada ausad, vabad valimised valitsus, mis tugineb pettusele, terroril, valitseb ähm, alati terrori ja vägivalla abil. Kambodžas me näeme ähm, rahumeelsete protestijate vastast vägivalda, poliitiliselt motiveeritud äh, kohtu äh, mõistmist, äh, see on kõik selline, mida ei tohiks sallida meil, mida me ei tohiks sallida. aitäh, proua Kööring, palun üks minut palju tänu, palju tänu, austatud president. Bože kirjutas alla Pariisi kokkuleppele, kus ta e, lubas austada inimõigusi. kakskümmend aastat hiljem me näeme põhiliste inimõiguste rikkumist ja inimeste, Kambodža inimeste vastast vägivalda. näiteks e, kolmeteistkümne naise arreteerimist, kes rahumeelselt maikuus protesteerisid e, selle vastu, et nad olid oma maalt ja kodudest välja tõstetud ning eh, samuti eh, sai kahekümne aastase karistuse, vanglakaristuse eh, ühe raadiojaama juht, kuna ta mm, kritiseeris valitsuse liikmeid. seega selliseid juhtumeid, mis mõjutavad Kambodža inimesi, on palju. me peaksime meenutama Kambodžale, et nad peavad rahvusvahelistest lepetest kinni pidama peaksime neile meelde tuletama äh, seda, kuivõrd oluline on hästi valmistada ette tulevased valimised. aitäh ja nüüd saab sõna proua Ojuland, üks minut palun. aitäh, president Sam.... aitäh, president Sam Rainsi on silmapaistev Kambodža liberaalne poliitik. ma mõistan täielikult hukka tema poliitiliselt motiveeritud süüdimõistmise ning samasugused süüdimõistmised ja kohtuotsused poliitiliste kriitikute, parlamendi, opositsioonipoliitikute, inimõiguste kaitsjate ja maaaktivistide vastu Kambodžas. Kambodža rahvas väärib rahumeelset lepitust, mida ei õõnestaksid opositsioonipoliitikute tagakiusamised võib-olla kompromissi õppetund esialgu tundub olevat raske, aga see on üks kindel tõeliselt demokraatliku ühiskonna osa. Sam Rainsi külaskäik äh, selleks, et avaldada austust endisele äh, kuningale Fardom Sihanoukile, oleks äh, heade Kambodža valitsuse kavatsuste lakmuspaberiks. projednávání tohoto bodu na půdě Evropské austatud äh, president. selle teemaga Euroopa Parlamendis tegelemine on väga oluline, me peame rääkima poliitilisest olukorrast äh, Kambodžas. Euroopa Liit on üks suurimaid äh, doonoreid ja seetõttu ei tohiks me finantsabi lihtsalt raisata. oluline on sundida Kambodža valitsust äh, austama inimõigusi. inimestel peab olema võimalus elada aktiivselt kodanikuühiskonnas, ilma et neid taga kiusatakse, aitäh! aitäh! Praegule palun üks minut. arvoisa puhemies, kiitos! austatud president, aitäh! Kambodžas valmistutakse järgmise aasta valimisteks Euroopa suurima doonorina meenutab äh, sõnavabadust ja demokraatiat. kaks tuhat üheksa, kui olid viimased valimised, siis äh, valimisvaatlejad äh, raporteerisid, et Kambodža valimised ei täitnud rahvusvahelisi standardeid. Nad kutsusid üles valitsust uuendama reegleid ja ka ÜRO on andnud omapoolseid suuniseid. teiseks suureks probleemiks on see, et piiratakse sõnavabadust äh, ja opositsiooniparteid ei saa isegi äh, kritiseerida korruptsiooni ja maakontsessioone. väga äh, palju poliitilist arutelu toimub salaja, kodanikud ei saa osaleda. Kambodža peaks äh, austama õigusriigi põhimõtteid, peaks vabastama oktoobris vangistatud inimõiguste aktivistid ja lõpetama vägivaldsed arreteerimised. suur tänu! palju tänu! proua Obermeier, palun üks minut. härra Obermeier. härra Obermeier, tänan julgeolekujõud äh, kasutavad liigset vägivalda äh, protesteerijate, inimõiguste aktivistide ja rahumeelsete demonstreerijate vastu. eriti äh, hull on neljateistaastase tüdruku juhtum, kes lasti julgeolekujõudude poolt maha ja asjaolusid pärast isegi ei uuritud õigusriik ei toimi ja kõige selle juurde tulevad veel äh, sundvõõrandamised, nii-öelda suhkruparunid äh, muudkui laiendavad oma suhkruistandusi. Äh, üheks põhjuseks on siinkohal eksport Euroopasse. me peame siin mitte lihtsalt suuri sõnu tegema, vaid me peame ka konkreetselt tegudega võitlema selliste sundvõõrandamiste vastu. suur tänu ja järgmisena volinik, palun Uh, aitäh, kõrge esindaja, asepresident Catherine Ashtoni nimel tänan Euroopa Parlamenti, et olete selle arutelu korraldanud. see on väga õigeaegne arutelu, arutamaks viimaste aastate sündmusi Kambodžas, kus on ähvardatud, hirmutatud äh, rahumeelseid äh, protestijaid, äh, kriitikuid, valitsuse kriitikuid viimaseks näiteks on inimõiguse aktivisti Momsenando süüdimõistmine esimesel oktoobril, kes sai kahekümne aastase vanglakaristuse. kõrge esindaja, pressiesindaja on selle kohta e, ka avalduse teinud. inimõiguste olukord ja, ja raport, mis tuli välja juulis kaks tuhat kaksteist, e, e, professor Surja Subride poolt, ÜRO eri, eriesindaja poolt, pöörab tähelepanu ka maa majandusmaa kontsessioonide küsimusele, olukord on väga tõsine. kodanikuühiskonna esindajad, need, kes kuuluvad erinevatesse erakondadesse, peaksid saama rahumeelselt võimali-, võimaluse oma seisukohti väljendada. maa arutelud äh, on äh, toonud kaasa äh, rahutused see, mis on seotud äh, majandusmaa kontsessioonidega, on olnud kõne all Euroopa Liidu Kambodža vahelistest kõnelustest viimasel, äh, viimast korda juunikuus, ka aprillis on äh, Kambodža osapoolega seda küsimust arutatud, härra Van Rompuy külastab sügisel samuti Kambodžat, mis, mis on või-, annab võimaluse seda küsimust edasi arutada Kambodža taastub alles oma vägivaldsest minevikust, demokratiseerimise suunas on astutud mm, samme, samas eh, ollakse veel kaugel täielikust demokraatiast. Euroopa Liit on toetanud ja jätkuvalt toetab Kambodža demokraatlikku üleminekut. Euroopa Liidu Kambodža eh, rahastu kaudu oleme andnud äh, suurt abi Kambodžale selleks, et tugevdada nende inimõiguste komiteed. kahe tuhande kolmandast aastast on toetatud äh, viieteistkümne miljoni euroga erinevaid projekte, mis on suunatud inimõiguste, maaõiguse, põlisrahvaste õiguste, äh, sõnavabaduse toetuseks. Euroopa Liit kaalub võimalust saata parlamendivalimistele järgmiseks juuliks vaatlusmissiooni ning kutsume üles ametivõime korraldama vabad ja õiglased valimised, kus eh, kõik eh, osalejad saaksid oma poliitilisi õigusi kasutada. pöörame jätkuvat tähelepanu olukorrale Kambodžas. palju tänu, proua volinik sellega oleme lõpetanud äh, Kambodža päevakorrapunkti arutelu, meil on kuus resolutsiooni eelnõu, mida me peagi hääletame hetke pärast, teeme väikese pausi, äh, kuulame ära ähm, Saharovi auhinna ähm,